So, ladies and gentlemen, dear colleagues, hope you had a wonderful lunch break. head kolleegid, äh, loodan, et teil oli suurepärane lõunapaus, jätkame oma koosolekuga, jõuame päevakorrapunkti number üheksa juurde, mis on Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu hetkeseis, arvamuse vahetus Euroopa Välisteenistuse asekantsleri Kristjan Lefreriga. tere tulemast! suurepärane, et olete taas tulnud meie juurde, Ahveti komisjoni oleme kutsunud ka äh, Šveitsi suhetega ning Norra suhetega äh, äh, kolleegid äh, äh tegelevad siia. Äh, tere tulemast, Andreas Schwab, kes on selle delegatsiooni juht, siis Põhjariikidega tegutsemise komisjon ja nüüd äh, tahaksin rääkida Euroopa Liidu ja Šveitsi äh, raam, koostöö raamlepingust äh, sissejuhatuseks minu poolt äh, üht-teist äh, läbirääkimised selle institutsionaalise äh, äh, raamistiku kokkuleppeks äh, lõppesid äh, kahekümne äh, kolmandal novembril kaks tuhat kaheksateist. kolleegid, mäletate ilmselt, et Ahvetis äh, oli meil juba eelmise mandaadi jooksul väga oluline sessioon sel teemal. kokku lepiti ühtses äh, tekstis Euroopa Liidu ja Šveitsi äh, äh, kokkuleppe osas, aga Föderaalnõukogu Šveitsis ei ole veel oma seisukohta äh, võtnud. Šveits on Euroopa Liidu üks lähedasemaid välispartnereid, ta on Euroopa keskel, pikad ajaloolised ja majanduslikud sidemed seovad meid, üks koma neli miljonit Euroopa Liidu kodanikku elab Šveitsis täna ning Šveitsi kodanikena nelisada viiskümmend tuhat Euroopa Liidus kakskümmend peamist ja sada äh, muud lepingut seovad meie kahepoolseid suhteid. märtsi lõpus, kahekümne kuuendal märtsil võttis parlament vastu soovitused, mis puudutab äh, institutsionaalset raamistikku, lepet äh, kahepoolseks koostööks ning ka äh, vaidluste lahendamise mehhanismis äh, lepiti kokku, nii et kokkuvõttes usun ma, et äh, institutsioonilise raamistikulepe aitab meie sidusust suurendada, kahepoolseid suhteid edendada ning niimoodi saame me ka Šveitsi süvendatud osalust toetada meie siseturul. härra Lefter saab sõna nüüd kümneks, viieteistkümneks minutiks ja siis võtan küsimused kolleegidelt. suur tänu, Kristjan Lefter, teil on sõna Thank you, chair. Thank you very much for the invitation um, to have. suur tänu ja suur tänu kutse eest ja mul on hea meel anda teile ülevaade sellest, milline on asjade hetkeseis. eriti, mis puudutab seda eh, raamlepingu muustandit või esialgset projekti. kõigepealt vaatame natuke ajalooliselt, kuhu me oleme jõudnud ja miks me oleme siia jõudnud. Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelised suhted ulatuvad kaugele. esimene sellise formaalsema alustamine oli seitsmekümne teisel aastal, tuhande üheksasaja seitsmekümne teisel aastal, kui me sõlmisime vabakaubanduslepingu Šveitsi ja Euroopa Liidu vahel. teistel juhtudel oleks selline vana leping, selline huvitav ajalooline justkui artifakt, kuna asjad on nii palju muutunud majanduses ja kaubandussuhetes, aga selle põhjal me endiselt reguleerime majandussuhteid Šveitsi ja Euroopa Liidu vahel. kui see Euroopa Majanduspiirkonna leping vastu võeti ja kui seda läbi räägiti, siis korraldati ka referendum ja me leppisime kokku selles, et arendame välja sellise kahepoolse viisi, kuidas koostööd teha. nii et teeme tööd sektoripõhiselt või valdkonnapõhiselt ja kuni tuhande üheksasaja üheksakümnendate aastate keskpaiga või lõpuni rääkisime me läbi erinevad koosolekud erinevates valdkondades eh, või kokkulepped, vabandust sealhulgas käsitletakse Šveitsi osalust teatavates valdkondades, muuhulgas siseturul ja ka Schengenis ja me kipume tegelikult unustama, et esialgu need kahepoolsed lepingud olid sellised, mida nähti ajutise lahendusena. Šveits soovis astuda ka Euroopa Liidu liikmesriigiks ja see oli justkui alguseks selleks, et liikmelisuse nimel tööd teha ja kuna seda võimalust nüüd enam ei ole või eh, seda ei soovita, olemegi sellises eh, suhtes praegu, mis eh, või mis põhineb üsna killustunud kokkulepetel. ja sellepärast hakkasimegi rääkima sellisest raamlepingust, me tahtsime, et meil oleks selline raamistikku käsitlev leping selleks, et et eh, meil oleks eh, suurem järjepidevus meie suhetes ja et meil oleks selline platvorm, mille alusel eh, edasi koostööd teha, selleks et koostööd süvendada ja seda laiendada teistesse valdkondadesse ja teeme seda nii, et kõik majandusosalised ja kõik kodanikud saaksid seda täielikult usaldada ja oleksid täielikult teadlikud sellest, millised on koostöö ühised reeglid ja see ongi põhjus, miks see raamistikku käsitlev leping keskendub õiguskindluse küsimustele, vaidluste lahendamisele ja nõu või eeskirjade ühtsele tõlgendamisele. olulised on ka siseturu küsimused ja õigustiku dünaamiline ülevõtmine või siis tunnustamine. ja seda lepingut, äh, läbirääkimised toimusid äh, mitu aastat, veidi üle aasta äh, tagasi jõudsime me viimase kokkuleppeni või lõpliku kokkuleppeni, aga kahjuks ei ole seda kokkulepet praegu kinnitatud Šveitsi valitsuse poolt. ja nende pealt ei ole valmisolekut sellele alla kirjutada. me teame kõik, millised on need nendepoolsed probleemid või väljakutsed, me austame neid ja me jälgime huviga Šveitsis toimuvaid eh, avalikke konsultatsioone või neid, mis toimusid eh, eelmisel kevadel ja meile eh, pakub heameelt see, et Föderaalnõukogu, ma ei mäleta täpselt, kas mai lõpus või juunis, väljendasid seda, et nad on valmis lepingut allkirjastama, kui on võimalik saada selgitusi kolmes valdkonnas. kiirelt järgnes sellele ka vastus Euroopa Komisjoni presidendilt, milles ta kinnitas, et me oleme valmis nendega koos läbirääkimiste laua taha istuma veel kord ja need selgitused välja pakkuma. ja kinnitati, et me selgitame kõik need küsimused võimalikult lühikese ajavahemiku jooksul. peame aga seda austama, et konsultatsioonid praegu toimuvad Šveitsis erinevate osaliste ja sidusrühmade vahel ja valitsus soovib need lõpule viia enne, kui me hakkame nende selgitustega kõigepealt koostööd üldse tegema. me oleme valmis neid selgitusi andma siis, kui Šveitsi poolelt ollakse selleks samuti valmis. meie suhe Šveitsiga on väga oluline. tegu on sellise suhtega, mida meie omalt poolt väga hindame. meil on ühised tugevad väärtused, meie poliitikavaldkonnad on tihtipeale äh, väga lähedal üksteisele. ja selleks sellegipoolest, et kahepoolset suhet edasi arendada, on vaja teatavates reeglites kokku leppida. ja need reeglid peavad olema sellised, mida on võimalik kohaldada mõlemale osapoolele ja need eeskirjad ei puuduta ainult teatavaid valdkondi, nagu need valdkondlikud sada kakskümmend lepingut, vaid me loome suurema sidususe ja käsitleme kogu suhet üldiselt. ja lõppude lõpuks tahame me luua sellised tingimused, mille abil on võimalik Šveitsil tihedamalt meiega koostööd teha, neil on võimalik paremini osaleda erinevates Euroopa Liidu tegevustes seoses siseturu, teadustegevuse ja muude valdkondadega. ja sellepärast ei peakski meile tulema üllatusena, et selle kõige alguspunktiks on need Euroopa Liidu eeskirjad ja selleks, et osaleda, on vaja neid eeskirju ja meie õigustikku tunnistada ja tuleb tegutseda täielikult, austades Euroopa Liidu õiguskorda. ja tuleb arvesse võtta ka meie konkreetset, meie suhte eripärasid Šveitsiga. vahel on jäänud justkui mulje, nagu Euroopa Liit tahaks oma reegleid kuidagi kellelegi teisele peale suruda, ma arvan, et see on siin vale tõlgendusviis. me ei taha siin mingeid uusi reegleid kellelegi eh, peale suruda, vaid me lihtsalt anname võimaluse meie väga lähedasele partnerile osaleda meie tehtavas töös. ja seeläbi oleks neil võimalik eh, erinevates siseturu eh, küsimustes kaasa rääkida, mis on meie kodanikele ja meie ettevõtetele palju kasu juba toonud, aga neil oleks võimalik seda teha edaspidi nii ja sellisel viisil, mis mitte kuidagi ei õõnesta meie raamistikku, mis kehtib meie enda tegevuste puhul. ja me üritamegi eh, seda kõike saavutada nüüd selle raamlepinguga ja me üritame kohandada Euroopa Liidu eeskirjade eh, kohaldamist erinevale või siis eh, sellele Šveitsi eh, konkreetsele puhule. paar näidet selle kohta, üks nendest on näiteks see vaidluste lahendamise viis. lõpuks peaks seal kohaldatama sellist vahendusmeetodit Šveitsi on välisjurisdiktsioon, mis eh, iseenesest paneb ise paika oma eh, seadused, aga samas peavad nad arvestama ka meie eeskirjadega ja Euroopa Kohus on ainus õiguspärane vahendaja eh, siseturu vaidlustes. ja sellepärast me leidsimegi sellise kesktee ja loome Eh, ja loome oma süsteemi. siis kahe samba põhine riigiabi süsteem. mitte keegi, kellega me koostööd teeme, ei ole saanud heakskiitu Euroopa Liidult, et neil võib olla selline eh, kahesambaline süsteem kui me vaatame ka Euroopa Liidu lahkumislepingut, siis ka seal ei ole käsitletud seda kahesambalist süsteemi. aga me saame loomulikult aru, et Šveitsi puhul on seal põhiseaduslikud probleemid, föderaaltasand, kantonid, nendevahelised küsimused seal ja selleks, et nende põhiseaduslikku korda austada, me saame aru, et on vaja Eh, konkreetset korda riigiabi kohaldamiseks. ka seoses flankinguga on erinevad eh, meetmed leitud, mis meie hinnangul arvestavad eh, just Šveitsi tööturu omapäradega. eelmise aasta märtsis soovitustes, mis parlamendis vastu võeti, ütles parlament väga õigesti, et Šveits ja Euroopa Liit eh, on sellised, kus on ühtne laiaulatuslik partnerlus, mis põhineb meie ühisel kultuurilisel eh, ajalool ja meie väärtustel. see on eh, väga õige, aga ma arvan, et on oluline ka rõhutada, et selle äh, laiaulatusliku partnerluse läbi antakse Šveitsile väga suur juurdepääs praegu olemasolevatele Euroopa Liidu turuprogrammidele ja tegevustele ja me ei loo kuidagi mingit eraldiseisvat korda, mis oleks kuidagi Euroopa Liidu ja Šveitsi korra vahepeal, vaid me lihtsalt avame oma uksed oma programmidele, et Šveitsi võiks neist osa võtta. Eh, heas usus pidasime läbirääkimisi ja me ootame nüüd eh, väga seda heakskiitu Šveitsi eh, föderaalnõukogult selleks, et nad kõigepealt selgituste põhjal selle kokkuleppe heaks kiidaksid ja me ootame ja loodame, et nad pärast seda on valmis sellele kokkuleppele või lepingule alla kirjutama. vahel tundub justkui me oleksime siin Godot ootamas, nagu selles Samuel Becketi näidendis. ja kui te olete sellega tuttavad, siis te teate, et ainus vahe esimese ja teise esimese ja teise vaatuse vahel on see, et üks leht on poolt langenud ja lehed langevad eh, puudelt ka praegu. nii et praegu oleme jõudnud sellesse teise vaatusesse justkui ja selle näidendi lõpus need kaks inimest, kes ka tood ootavad, ütlevad üksteisele või teineteisele, et nad peaksid nüüd lahkuma. Eh, ja eh, siis on selles kirjeldavas osas näidendis kirjas, et midagi ei juhtu. aga meie loodame, et midagi toimuma hakkab, et meil on võimalik edasi liikuda ja me jõuame eduka lahenduseni, mis on nii Euroopa Liidu kui ka Šveitsi huvides ja meie kõigi kodanike huvides, aitäh! Thank you, Kristjan Lefler for aitäh Kristjan Lefnerile, Leflerile selle ülevaate eest. ja nüüd meil on selle küsimuse käsitlemiseks aega kuni poole neljani, siis läheme järgmise küsimuse juurde, räägime Afganistanist. nii et aega meil on, me ei pea siin väga rangelt mingitest eh, piirangutest kinni pidama, nii et annan kõigepealt eh, sõna Andreas Schwabile, delegatsiooni esimehele. suur tänu eh, selle eest, et te suur tänu teile ka äh, selle äh, väga põhjaliku ettekande eest, äh, kus olid ka ajaloolised vihjed, mis puudutab suhteid Šveitsiga. mul on väga tänulik, et me saime kokku eelmisel nädalal ka mm, Šveitsi kolleegidega ja Euroopa Majanduspiirkonnast oli seal veel ka teisi esindajaid, et oluline on see, et me täna siin saame rääkida sellest faktist esimesena, et Šveitsis äh, toimusid valimised ja nagu me Euroopa Liidu kogemuse põhjul teame, siis äh, enne valimisi on tavaliselt äh, suur närvilisus ja ootusärevus. Šveitsi puhul aga ei ole selleks põhjust. küsimus on, mida me saaksime teha selles, et pärast Šveitsi valimisi ning Euroopa Komisjoni uue koosseisu volinike kogu ametisse asumisel Ursula von der Leyeniga eesotsas jõuksime, jõuaksime me sellele, et seda raamkokkulepet, nagu te väga selgelt siin täna kaitsid, kaitsesite ja ütlesite, et vajalik on, et vastu võetud saaks, kas Euroopa Liit saab midagi ära teha omalt poolt, et Šveitsis see õnnestuks ja mida meie saame Euroopa Parlamendina siin teha selleks, et seda aruteluprotsessi äh, aidata konstruktiivselt edasi viia? aitäh ja aega on. teen ettepaneku, et äh, vastate küsimusele kohe, kui see on esitatud, härra Lehtner. ja siis äh, härra Pütikohver ja siis kohe Mihhail Kaaler sinna otsa. Thank you very much um,. A, a brief remark. suur tänu. põgusalt äh, härra Schwabile ja eelkõige äh, suur tänu teile ja kogu parlamendile üldiselt äh, selle pideva toe eest, mida me oleme saanud. ja meid toetati kogu läbirääkimiste protsessi jooksul, saatsite oma edukate resolutsioonidega eh, selged poliitilised signaalid ja need toetasid meid meie jõupingutustes läbirääkimiste ajal. ja tõepoolest Euroopa Parlamendi valimised mais ja sellele järgnenud eh, siis muutused poliitilistes juhtides ja nende seas Euroopa Liidus ja ka Šveitsis toimusid vahepeal valimised, nii et äh, järjepidevus äh, on justkui natuke häiritud, tundub, et Šveitsis on seda järjepidevust natuke rohkem, kuigi ootame ära detsembri parlamendi istungjärgu selleks, et näha, millisel kujul äh, föderaalnõukogu heaks kiidetakse. ja võib-olla praegu tahaksingi tänada äh, ka ametist lahkuvat komisjoni ja eriti komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit, kes isiklikult oma aega investeeris eh, ja pani sellesse, et leida mingi stabiilne alus selleks, et Euroopa Liidu ja Šveitsi suhteid edasi arendada ja ma arvan, et ütles hiljuti ühes intervjuus, et see on üks tema eh, suurimaid eh, kahetsusallikaid, et tal ei olnud võimalik eh, nende läbirääkimistega lõpule jõuda enne, kui ta lahkus, aga kindlasti ta seda teha üritas. enne kui ta lahkub, siis kindlasti järjepidevus on midagi, mis jääb alles meie suhetes, see partnerlus on stabiilne ja kindlasti tahame seda stabiilsust veelgi kinnitada selle lepinguga ja ma olen kindel, et tulevane komisjon ja komisjoni president ja samuti ka nõukogu soovivad, et me üritaksime seda järjepidevust tagada ja lepinguga ühele poole saada. et loodetavasti järgmisel kuul saabub suurem selgus selles osas, milline on uus föderaalnõukogu, nende koosseis ja saame siis suhelda taaskord eh, oma Šveitsi kolleegidega ja Šveitsi eh, palut-, teatud kinnitused meie poolt eh, samuti esitatakse. ja siis, kui kõik on kinnitatud, eh, läheb see ja loodetavasti on siis võimalik, et see läheb võimalikult kiiresti ka liikmesriikide kätte. aitäh, siis härra Pütikohver, palun. aitäh, ka mina tahan tänada härra Lehvre, Lehvlerit. suur tänu selle esituse eest kuigi ma pean ütlema, et eh, härra Lehler eh, väga eh, väga sellise malbe sõnavõtuga või malbel viisil tegelikult üsna, võttis üsna terava seisukoha, eriti kui ta võrdles siin absurdiga neid läbirääkimisi. tundub, et ta viitab sellele, et Šveitsi seisukoht on kuidagi sama absurdne kui see, mis Eh, toimub siis Godot toodetes. ma arvan, et see ei ole hea lähenemisviis nendele läbirääkimistele. samuti, kui ma kuulan nüüd, mida te ütlete, siis mulle tundub, et eufemisme on natukene liiga palju või sellist ilustavat ütlemist. kui te kirjeldate seda survet, mida me Šveitsile avaldame, et kui nemad järele annaksid, siis saaksid nad osaleda veelgi eh, suuremas hulgas programmides, kui nad täna seda teha saavad, ma arvan, et see ei ole kuigi läbipaistev viis probleemide lahendamiseks. ma ütleksin ka, et eh, kui räägitakse siin plankingust, siis ma ei ole kindel, millisest eh, tegelikkusest teie siin räägite osadel meist avanes hiljuti võimalus eh, kõneleda mõningate Šveitsi esindajatega eh, siis eh, ja nemad leidsid, et probleemid ei ole kindlasti lahendatud. ja paljud meist selles parlamendis mõistavad nende muresid. me ei pea lihtsalt kaitsma töötajate õigusi ja töötajate palka Eh, tuleb kaitsta ka ausat konkurentsi ja õiglast konkurentsi. ja kui me vaatame neid tavasid, vaatame, kuidas need toimivad, siis eh, tihtipeale Šveitsi eeskirjad eh, on sellised, mida rikuvad Euroopa Liidus paiknevad ettevõtted ja ka Saksa ettevõtted kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti kõikidest rikkumistest tulevad eh, just meie poolt. nii et peame eh, siin seda vaatama, seda küsimust. ma tänan teid tehtud töö eest ja ma ei sea kuidagi kahtluse alla seda, milline on meie üldine lähenemisviis, aga ma tahaksin eh, siin viidelda härra Schwabi sõnadele, et võib-olla oleks võimalik teha tööd selle nimel, et meil oleks kuidagi värske, eh, värske hooga võimalik alustada. ja ma arvan, et kui me kasutame natuke ka loomingulist eh, mõtlemist, siis on võimalik kuidagi mõned praktilised probleemid lahendada ilma selleta, et me siin kedagi eh, siin süüdistaksime näiteks mis puudutab töötajate lähetamise deklareerimist juba enne, kui lähetamine toimub. ma arvan, et kaheksa päeva oli see, mida Šveitsi pool soovis. tänapäevase tehnoloogiaga oleks võimalik lahendada see vastastikku rahuldaval viisil. ja ma ei üritagi siin öelda, et meil on mingisugune lahendus ja see ei ole lõplik, nii et me peaksime naasma taaskord meie eelmise lähenemisviisi juurde. ma taaskord hoiatan teid selle eelduse eest, et justkui me jõuaksime eelmise, järgmise aasta alguses sellega ühele poole. ma tean, et rahvaalgatus on praegu töös Šveitsi SVP erakond, kes on Euroopa Liidu vastased, sellise algatuse lõid. ja nemad üritavad praegu luua sellist olukorda, et me astuksime vale sammu ja kui me seda teeme, siis vastutame meie selle eest, et me seda lõhe suurendame, mida me tegelikult tahaksime ületada aitäh, üritame siin teha üks vastus, üks küsimus, üks vastus vormis, aga palun teid nelja minutiga piirduda. alustan lõpust ehk härra Pütikoferist. jah, tõepoolest äh, toimub äh, rahvahääletuse osas hääletus. selle aasta mais oli see ka. ning seda esitleti kui äh, põhjust, miks eelmise aasta detsembris otsustas äh, ja nõukogu, et ähm, et äh, et äh, hääletus oli, oli liialt hiljaaegu, ei tea, mis edasi saab, sest äh, see kõik on toimunud sellest ajast peale, kui paluti äh, kokkuleppeid äh, sõlmida, sellest on kümme aastat läinud mööda. oleme läbi rääkinud viimased kuus aastat nii et see ei saa, te ei saa kuidagi öelda, et me selle asjaga oleksime kiirustanud. kas kardame naeruväärseks jääda? ei, kuigi pisut kummaline see on, kui näeme, et eh, Šveitsi valitsus ütles, et neil on vaja kuus kuud aega rahvahääletuse eh, läbiviimiseks, neil oli see aeg olemas. ja siis nad kirjutavad ja ütlevad, et eh, vastavalt äh, rahvahääletusele, võime selle poolt olla, kui on kolm selgitust antakse. ütlesime, et hea küll, räägime siis sellest ja siis meile öeldakse, ei, tegelikult me peame konsulteerima eh, nende selgituste kohta, enne kui me eh, läbi rääkima hakkame. ma küsisin, kas te juba ei teinud seda, sest absurd on täiesti olemas see on tõesti nagu kodu eh, ootamises, nagu te teate, see Samuel Beckett eh, Nobeli kirjandusauhinna. see lepe seda ei saa. Eh, kuid ambitsioon on täiesti olemas, te rääkisite meetmetest, te rääkisite garantiidest, garantiihoiustest, te eksite, kui te ütlete, võib-olla ei tohi öelda saadikule, et te eksite, aga te eksite. kui te ütlete äh, et Euroopa Liidu Euroopa Liidu eh, eh, ettevõtted eh, protsentuaalselt tohutult suurel määral rikuvad reegleid. ma ei usu, et see erinevus on suur, on eriti suur sest šveitslasi kontrollitakse kuut kuni seitset protsenti, Euroopa Liidu puhul viitekümmet protsenti, see on turumoonutus. räägite kaheksa päeva reeglist, see kehtestati ajal, kui kirja teel äh, konsu-, konsulteeriti või teel, parimal juhul teleksi või faksi teel. praegusel ajal oleks võimalik seda teha kaheksa minutiga, kuid me olime nõus sellega, et see kaheksa päeva reegel muutub nelja päeva reegliks. sellest piisab täielikult. pidage meeles, et eh, see teenuste osutajate teavitamine kaheksakümmend protsenti tööst, eh, mida teevad Euroopa ettevõtted lähetatud töötajatega Šveitsisse, eh, käib, kestab vähem kui viis päeva kaheksa päeva reegli juures läheb konsulteerimine pikemaks kui töö enda tegemine, see pole mõistlik. seega lahendused on olemas, on olemas lahendused, mis seda süsteemi respekteerivad. mitte keegi teine, mitte ükski Euroopa Liidu teine partner ei ole, sisaldab mingisugust äh, äh, mingit kinnitusprotsessi ju Euroopa Liidus on võimalik liikuda vabalt äh, üle piiride. me pakume lahendusi. see ei ole liikmesriikidele lihtne, kui nad on nõus sellega leppima seoses laiendatud suhtega. aitäh. järgmisena saab sõna härra Berg. suur tänu teile esimees härra Leppner, tahaksin küsida ühe tehnilise küsimuse. kaks tuhat kaksteist äh, Saksa Liitvabariigi ja Šveitsi vahel lepiti kokku riiklikus lepingus, mis puudutas Zürichi lennujaama äh, tegutsemist äh, äh, Saksa liitvabariigi territooriumil Baden-Württembergi liidumaa on viimasel ajal päris palju tõstatanud küsimusi, mis puudutab äh, lennukite mootorimüra, äh, ülelennuõigusi, äh, mis kõik Zürichi lennujaama puudutavad ja see institutsionaalne leping ja raamistik tegelikult võimaldaks positiivselt ka mõjutada neid praegu selguseta küsimusi, mis Zürichi lennujaama toimimist puudutavad, et seda oleks võimalik paremini reguleerida ka raamlepingu alusel Äh, aitäh ja härra Lefner, palun vastake. Yes, this... võin rääkida lühidalt, jah, sellepärast me praegu seda raamlepingut ka arutame, sellepärast me soovime paika panna ühtse, selge vaidluste lahenduse mehhanismi, mis oleks ühine. see ei muuda eh, ühtegi eh, lennuühenduse leppeid äh, ei Saksamaa ega Šveitsi ega Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel. kuid see annab eh, selge vaidluste lahenduse mehhanismi meie poolt ning eh, järgmisena saab sõna Michal Kaaler. suur tänu, teen ka lühidalt, eh, kui me juba räägime siin erinevatest tajudest selles osas, kuidas Šveitsi see signaal jõuab, siis kuidas te hindate praegu rahvaalgatuse osas eh, Šveitsi avaliku arvamuse eh, eh, taju, kuidas on avalikult peetud debatt edenenud ning kuidas praegu seda hinnatakse? ja meie ei taha kindlasti valitsusinstitutsiooniga kuidagi peale lennata ja arvamusi mõju, mõjutada, aga siin on erinevaid brošüüre ja võimalusi meie oma äh, keeles ja ka äh, Šveitsi riigikeeltes meil on võimalus äh, inimesi teavitada. näiteks nagu rääkisite ka, meie jaoks on tegelikult Euroopa Kohus viimaseks instantsiks, Šveitsi jaoks on see rahvaküsitlus või referendum ja meil see vaidluste lahendamise mehhanism on siin nüüd ette pandud. kas me saame selle sõnumi niimoodi saata ka äh, kohalikele ning äh, siis äh, ka kinnitada Šveitsi kodanikele, et ka nende huvid on kaitstud sellega, kas nad tajuvad niimoodi seda asja, sest tavapärased kahtlusalused ju levitavad valeinfot. nii et nii palju siis kommunikatsioonist. aitäh, nii hästi, härra Lehtner, palun. You, you know well teate hästi, tänu erinevatele poliitilistele protsessidele liikmesriikides, kahekümne kaheksas liikmesriigis, kus on toimunud referendumid teatud küsimuses, kas need on otseselt või kaudselt olnud seotud Euroopa Liiduga, siis eh, kui keeruline on see, kui Euroopa Liit osaleb liikmesriikide sisemises debatis. ja seda Euroopa Liidu siseselt. kui me seda teeks äh, veel kolmanda riigiga, partnerriigiga, lähedase riigiga, mis ei kuulu Euroopa Liitu, siis äh, siis see võib äh, väga negatiivselt mõjuda, tundub, nagu me sekkuks siseriiklikusse protsessi, tegemist oleks Euroopa propagandaga mõne meelest ja nii edasi. me üritame avaliku arutelu läbi ning äh, meediale kättesaadavuse läbi igal tasandil teha kõik selleks, et esitada oma nägemus äh, suhetest, rõhutades selle suhete kõige, kõiki positiivseid külgi ning äh, samuti ka võimalusi raamlepingu abil suhet edasi arendada, aktiivset lobitööd teha, aga eh, me te-, ma oleks väga ettevaatlik selles osas, aitäh. järgmisena saab sõna härra Krüütler. aitäh. juhataja, aitäh, peasekretär, selle põhjaliku sissejuhatuse eest, president Juncker ütles, et tema mandaadi äh, suurim kahetsus on mitte suuta lepet sõlmida Šveitsiga, loodetavasti me ikkagi jõuame kuskile. Äh, kas tema äh, soove võib täita, meie suhted Šveitsiga on kauaaegsed ja sügavad, mitte ainult kaubanduslikus valdkonnas. Euroopa Liit on Šveitsi esmane kaubanduspartner, viiskümmend üks protsenti Šveitsi ekspordist tuleb Euroopa Liit ning seitsekümmend protsenti nende impordist tuleb Euroopa Liidust. ning selge on see, et eh, me ei saa sinna eh, sellega piirduda. raamleping austab Šveitsi ja Euroopa Liitu, loodetavasti kirjutame selle kiiresti alla kõigi selgitustega. teame, et eh, palkade kaitse lepe samuti kodakondsusküsimus peavad olema lahendatud ning samas äh, peab lõppema ka see šantaaž äh, ühest küljest äh, siis Euroopa börsi küsimus, teisest küljest Hel-, Helveetia konföderatsioon, kes osaleb Euroopas ühtsusfondides. kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa Parlament peab haarama algatuse enda kätte ning tahaksin küsida, kas ei oleks mõistlik eh, kasutada parlamentide vahelist neljakümne kaheksandat eh, kohtumist Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel, mis toimub Strasbourgis, et eh, olla aktiivne ning et parlamendi liikmed mõlema poole pealt oleks osalised selles leppes, mida me kõik kannatamatult ootame. ja vastus, suur aitäh teile nagu ma seda juba ütlesin, me hindame kõrgelt Euroopa Parlamendi toetust läbipärääkimiste vältel ning loodame teie peale ka selleks, et meid toetada ja julgustada eh, ning motiveerida eh, veel kaugemale minema kuni raamleppe sõlmimiseni ning eh, samuti ka e Eh, tugevamale koostööle lootes, olgu see siis poliitikas, majanduses eh, või muudes valdkondades. kahtlemata on vaja osutada kuu lõpus toimuvat kohtumist, et vaadata, millised eh, on meie edasised perspektiivid. Teil on ilmselt mitmeid Šveitsi kolleege, keda juba tunnete, teised on uued ning võib-olla oleks nüüd õige aeg Äh, üritada selgitada, millised on meie perspektiivid äh, kokkuleppe sõlmimiseni. ma arvan, et äh, ei ole mõtet nõuda läbirääkimiste uut avamist, sest need on juba toimunud, need on toimunud ka föderaalnõukogu tasandil ning äh, samas nad on äh, soovinud taas alustada selgitusprotsessiga, me oleme selleks äh, valmis, veelgi enam, oleme lausa kärsitud sellega edasimineku osas ning olen veendunud selles, et kui me istume laua taha, siis äh, on võimalik piisavat selgitust võimalik teha on eh, vaja need eh, selgitused võimalikult eh, aru saadavaks teha, et saada mõlemapoolsete instantside toetus Euroopa Parlamendist, ministrite nõukogust, Šveitsi parlamendist ja lõpuks viimasena ka Šveitsi rahvalt. ja viimane lihtsalt kaks kolleegi eh, eh. tahaksin teid tänada selle mõttevahetuse eest. Šveits on meie lähedane partner, mina olin variraportöör eh, eelmise parlamendi koosseisu ajal pärast pikaajalisi läbirääkimisi sooviksime, et šveitslased tegutseks kiiresti sest eh, suhted eh, oleks vastastikku väga kasulikud Euroopa eh, Liidu kui Šveitsi jaoks. ma arvan, et uusi läbirääkimisi pole vaja, sest teame, kuhu see meid viib. meil peaks olema ühtne seisukoht selles osas. Euroopa Parlament tervitab kokkulepet tervitame Šveitsi osalemaks Euroopa ühisturul Need on, me jagame šveitslastega väärtusi ja põhimõtteid, mis on meie ühisturu alustalladeks. seega ma kiidan heaks eh, toetusmeetmeid Euroopa teenuseosutajatele ning eh, arvan, et eh, peaksite seda rõhutama ning ütlema ka seda, et uued läbirääkimised avaks tõelise Pandora laeka ning tekitaks mitmeid uusi probleeme. palun jääge selles osas kindlaks. ja mitte, ärge nõustuge uute läbirääkimistega. Kristjan Lehler. suur aitäh toetuse eest, pole mul midagi lisada muud. järg-, härra Šikovski, suur aitäh, mina imetan Šveitsi see mitte ainult sellepärast, kuidas nad oma riiki juhivad, vaid arvan ka, see on ka näide sellest, kuidas mitmekeelset föderatsiooni juhtida ning kuidas äh, äh mit- äh,, kuidas mitmetasandilist, mitmerahvuselist patriotismi tekitada. ma arvan aga, et kõik küsimused oli läbirääkimistel Eh, kaetud, kuid arvan, et tegemist on siiski väga eduka, eduka eh, läbirääkimistega. nagu te teate, miljonid inimesed eh, on, hindavad seda kõrgelt, kui Euroopa Liit teeb midagi praktilist ning üks äh, neist saavutustest on, on äh, Eh, mis on eh, siis vändlustasude ärakaotamine. see peaks äh, äh, seda laiendama ka Šveitsile, sest võib näiteks äh,, näiteks võib juhtuda, et suusatate Šveitsi naabruses ja Šveitsi ei lähegi, aga maksate äh, Eh, kohutavaid rändlustasusid, ma maksin kunagi tuhandeid euroseid selle eest ja ma ei teinud tõesti midagi eriti kummalist. see on tõeline röövimine. kas sellega on võimalik midagi teha? suur aitäh, see on oluline küsimus mitte ainult šveitslaste jaoks või neile, kes eh, Šveitsis eh, käivad, vaid võib-olla puudutab see ka tegelikult Balkani riike ma ei ole rändluse osas äh, ekspert, oleme selle küsimusega tegelenud. peab ütlema, et äh, meid pole eriti survestatud sellega tegelema. aga oleme jälginud seda selleks, et vaadata, kas meie saaks midagi omalt poolt ära teha. mulle on öeldud, et praeguses olukorras võttes arvesse, millised lepped meil praegu kättesaadavad on, võiks eh, tekkida WTO vaidlus. sellega eh, seoses meile võidakse öelda, et kui te seda teete Šveitsiga, peate seda tegema ka meiega. see loomulikult tekitab keerulise olukorra ning eh, see on ka üks osa meie ettepanekust, mis on osa siis meie raamlepingu, lepingupaketist ning eh, sellega seoses eh, peaks me tulevikus kunagi vaatama äh, kuidas kaasajastada vabakaubanduslepet, nähes ette ka selliseid teenuseid, mida inimesed isegi ei suutnud ette kujutada seitsmekümne teisel aastal. sellega eh, me saaksime samuti tegeleda, aitäh. suur tänu. kuna meil on veel viis minutit aega enne seda, kui eh, tuleb eh, Gunnar Viigand, esitan ka mina Äh, küsimus on, kujutage ette, kui teid ootaks äh, äh, Šveitsi televisioon ukse taga ja palus teie käest pooleteise minutist avaldust. kujutage ette seda, kas siin või siis väljaspool ja oodataks teie poolt üheksa kümne sekundist ähm, äh, äh, avaldust Euroopa Liidu kodanike poolt, mida ma neile peaks ütlema? ma, ma, kui ma saaks vastata ehm, üheksa sekundiga, ma ütleks, tehke see ometi ära. pikem versioon oleks selleks, oleks siis selleks, et rõhutada meie tugevat partnerlust, et seda rõhutada rõhutada selle partnerluse eh, edasist arengut meie kodanike huvides, meie ettevõtete huvides ning ühtlasi ütleks, et selleks, et seda teha, on meil vaja raamistikku, kus kõik osapooled, nii indiviidid kui ettevõtted julgevad tegutseda teades eid, neid koheldakse võrdsena eh, kas Euroopa, nii Euroopa Liidus kui Šveitsis, seda me soovime seda saavutada, see on väike osa suurest puslest, aga kui üks eh, osa jääb puudu, näeb pusle välja eh, häirivalt lõpetamata. Raise... head kolleegid, oleme selle päevakorrapunkti arutamise lõpetanud, teile ma sõna ei anna, sellepärast et teid küsinud sõna terve koosoleku jooksul. kaks minutit pausi ja mina lähen nüüd räägin Šveitsi televisiooniga.